meie finantsraamistikus. Te teate, et kahekümne kuuendal äh, mail äh, toimuvad suured muudatused, see paneb meile teatud kohustused, Euroopa eelarve ei puuduta mitte ainult arve, eelarve kujundamine äh, tähendab seda, et, et tegelikult me tõlgendame oma poliitilisi prioriteete. selles eelarves me toetame investeeringuid, kestlikku arengut, mis oleks kaasav, sellepärast et jah, see on võimalik, olgugi et populistid, natsionalistid äh, usuvad vastupidist. Nemad räägivad äh, libatõdedest ehk siis valedest, aga kõigepealt tahaksin tänada Monika Holmajärit, meie raportööri, kes meid ei kuula, aga kes äh, varsti kuulab, sellepärast et äh, tema on teinud äh, algselt väga häid ettepanekuid, tema mm, eelarvesuunised äh, on võimaldanud kompromissideni jõuda, teha seda konstruktiivselt ja meie läbirääkijate nimel tahame sind äh, tänada ja see on võimaldanud meil samuti edasi liikuda konstruktiivsetel alustel, tagamaks kestlik Euroopa. Need prioriteedid, millest mina lähtusin oma fraktsiooni nimel, on järgmised. esiteks, tugevdada eelarve sotsiaalset mõõdet ja olla väga ette, tähelepanelik selles küsimuses. noorte tööhõive osas on meil olnud programme, mis on juba no, tulemusi andnud, aidanud tuhandetel noortel äh, leida kohta tööturul. samuti Euroopa sotsiaalõiguste alustalade loomine juba selles eelarves on väga oluline, samuti kaasatuse ning eh, diskrimineerimise vastase põhimõtted, kultuuripoliitika väärtustamine, noorsoo toetamine Erasmus, äh, loov Euroopa ja nii edasi. Euroopa kodanike kaitse on oluline, kuid samuti see, et me peaksime kinni lubadustest, mis me oleme andnud kliimamuutuste vastases võitluses Pariisi kokkuleppe raames. olulised on meie jaoks samuti järgmised küsimused, me peame olema suuremat tähelepanu pöörama ka rändepoliitika väljatöötamisele käsitlema rohkem arengupoliitikat sellega seoses, äh, rändevooge ning samuti äh, parandama integratsiooni Euroopa Liidu territooriumil. muidugi tuleb siin arvestada ka julgeoleku küsimustega. teiseks, eelarve koostamine, võttes arvesse kõiki muutusi, millega eurooplased silmitsi seisavad, majanduskasv, konkurentsivõime äh,, stagneerimise vastane võitlus, nagu ka meie volinik ütles, kuid samas tuleb toetada ikkagi kaasavat rohelist äh, kestlikku majanduskasvu. teiseks prioriteediks on seega siis leida lahendused selleks, et vältida uusi maksekriise, sellest rääkis ka volinik äsja. ja ma ei varja teie eest seda, et viimaste andmete kohaselt Brexiti kohta, äh, need on põhjendanud tõsiseid muresid meis edasi, järgmine prioriteet, kõikide paindlikkusinstrumentide ärakasutamine, äh, praegune äh, mitmeaastane finantsraamistik kaasa arvatud, me peame seega looma tugeva toimiva eelarve, kätte on jõudnud aeg, et äh, nõukogu oma vastutust kannaks, sõnades eurooplane olla muidugi auväärne, kuid ka äh, tegudes ja see on veelgi palju lubavam ja see on praegu hädavajalik. härra volinik, head kolleegid, selle kaks tuhat kakskümmend eelarve eelnõu, mida me täna arutame, see eelarve on sillaks järgmisesse mitmeaastase finantsraamistikku ehm, koos teiega, komisjon, kuid eriti ka nõukogu, loodame, suudame realiseerida selle potentsiaali suur aitäh teile, härra Debre. Euh, suur aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, head kolleegid. see on võib-olla minu viimane eelarve siin igal juhul on kindel, et tegemist on viimase eelarvega, mida praeguse parlamendi liikmed praeguse ametiaja jooksul ette valmistavad. Te kõik olete seda meelde tuletanud, see on ka viimane eelarve, mitmeaastasest finantsraamistikust kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. võttes seda konteksti arvesse, samuti ka Brexitit, oleksime me võinud äh, natukene järgi anda, aga seda me ei ole teinud ning siinkohal tahaksin tervitada raportööri Monika Olmejerit ning rääkida sellest, milline on meie suhtumine tema suunistesse ning äh, peamistesse ettepanekutesse. me tervitame tema reservatsiooni selles osas, mis puudutab äh, vajalikke vahendeid selleks, et toetada investeeringuid, mis on strateegilise tähtsusega, eriti just digitaalvaldkonnas, tehisintellekti valdkonnas, toetamaks majanduskasvu kogu Euroopas ning samuti selleks, et luua kvaliteetseid töökohti. me toetame lisavahendite taotlus selliste programmide jaoks nagu COSME, eh, mis eh, ilma igasuguse kahtluseta aitab kaasa iduettevõtete eh, ning VKE-de arengusse. me toetame samuti otsusekindlalt vahendite suurendamist Erasmus plussi jaoks, noorte tööhõive jaoks, Euroopa Solidaarsuskorpuse jaoks ja toonitan, et vaevu sai see loodud, kui noored eurooplased näitasid väga suurt huvi üles ja kandideerisid aktiivselt samuti toetame kõhkluseta seda, et proua Holmaier näeb ette vajaduse alates kahe tuhande kahekümnendast aastast eelarvest vajalikud assigneeringud selleks, et vältida selliseid maksekriise, nagu meil olid praegusel perioodil. ma mäletan äh, vägagi seda, kuivõrd tundetult nõukogu suhtus tõsistesse probleemidesse, mis kaasnesid ettevõtetele taoliste viivitustega. samuti mõjutasid need teadlasi, teaduskeskusi, tavakodanikke. samuti tuleb tõhustada vahendeid selleks, et tagada parem välispiiride kontroll, selleks, et võidelda kaubitsetajate vahel, kes tegutsevad Vahemerel ning selleks, et parandada vastuvõtu ning integratsiooni tingimusi neile, kellel on vaja meie kaitset ning kellele me peame varjupaika pakkuma. me toetame eelarvepingutusi, lisapingutusi, mis on suunatud julgeoleku parandamisele. sisejul-, äh, küsimustes on äh, meile vaja, et erinevad instrumendid ja ametid toimiksid tõhusalt. ja samas peame tagama ka täieliku kodanikuõigustest kinnipidamise ning välismõõtmes nõustume nende jõupingutustega, mis tehakse selleks, et meil oleks Euroopa Liidus koordineeritud suutlikkus ka kaitseküsimustes. kolm mureküsimust aga lõpetuseks. teadus ja innovatsioon on meie majanduse tuleviku võtmeks. me räägime sellest, aga me ei tee piisavalt. praegune Euroopa Äh, temast on ette jõudnud Jaapan, Korea, Lõuna-Korea, Ameerika Ühendriik, peatselt ka Hiina, ähm, selles osas, mis puudutab SKT osa, mis on suunatud teatud arendustegevusele. ma ei mõista ja ma ei nõustu sellega, ja ei nõustu siin ka nõukoguga, kes on keeldunud artikli viisteist kolme finantsmäärusest kehtestamist ning ei ole andnud selle eelarve, selle aasta eelarve jaoks luba piisavalt äh, vahendeid äh, Euroopa Horisondi jaoks. sellega ei ole me suutnud teatud projekte rahastada, selline suhtumine on vastuvõetamatu ja peab muutuma. muuhulgas me peame to-, äh, tugevdama võitlust kliimamuutuse vastases võitluses, noored on tänavatel me räägime sellest oma koloogiumidel, oma avaldustes, aga kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend ei ole me, me tegelikult keskkonnakaitsele pühendanud ning ka kliimavastasele mm, võitlusele neid kahtekümmet protsenti kogu eelarvest, milles me kokku leppisime. see ei ole vastuvõetav ja see peab muutuma. ja lõbus, lõpetuseks ma tahaksin toetada Äh, äh, ÜRO äh, UNRWA-t, mil Palestiina põgenike toetusorganisatsiooni. Donald Trump on abi tagasi võtnud UNRWA-lt. meie ei tohi sama inetult käituda, aitäh. suur aitäh teile, härra Solé. suur aitäh hea kolleeg, ma tahaksin tänada raportööri raporti eest kaks tuhat kakskümmend eelarvesuuniste kohta. tegemist on viimase eelarvega praeguses mitmeaastases finantsraamistikus ning see peaks siis olema sillaks järgmisesse. paljudes aspektides oleks tegemist hea alguspunktiga järgnevateks läbirääkimisteks, näiteks raportis igati õigesti kahetsetakse seda, et me ei täida kliimaeesmärke ning me ei ole suutelised saavutama isegi seda tagasihoidlikku kahekümneprotsendilist eelarve kulutust. täna hommikul olid siin noored kliimaaktivistid ja nad rääkisid sellest, et me peame tegutsema kliimamuutuste vastu. Need noored kutsuvad üles kiireloomuliselt tulemusi saavutama looma eh, kliimaneutraalse majanduse, eh, mis põhineks taastuvenergial. aga meie ei suuda tulemusi pakkuda eh, ei kliimamuutuste leevendamise osas ega bioloogilise mitmekesisuse parandamise aeg jookseb, meil on vaja rohelisemat eelarvet, meil on vaja kliima süva laiendamist ning me peame Pariisi lepingust kinni pidama ning ka kestliku arengu eesmärkidest samuti kutsume üles eelarves näitama üles kõrgemat sotsiaalset ambitsiooni. ilma sotsiaalse ühtekuuluvuseta meil ei ole võimalik kodanike toetust saada, meil on vaja rohkem vahendeid selleks eh, võitlemaks eh, sisserändajate integratsiooni nimel ning vastutuse vastu me peame sotsiaalõigustest kinni pidama, sellepärast et need on samuti meie lisandväärtuseks Euroopa Liidus raportis toonitatakse vajadust toetada innovatsiooni, tehnoloogilist siiret ning digiteerimist. raportis aga eksitakse selles osas, et rõhutatakse vajadust äh, rahastada kaitseküsimusi Euroopa Liidu eelarvest. Äh, paljud leiavad, et see on prioriteet, aga sellest ei piisa, see ei ole tõhus, seeläbi tekib killustatus, äh, dubleerimine, ülesuutlikkus, meil on ka tõsisemaid prioriteete, mida tuleks Euroopa Liidu eelarvest katta ning lõpetuseks menetluse kohta. eelarvekomisjoni liikmed ning volinik Oettinger kindlasti mäletavad, mis juhtus artikkel viisteist kolm viimase lepituse käigus. seekord algusest peale läbirääkimistes ütleme kohe väga selgelt välja, et meie tahame, et seda sätet kasutataks. meid ei tohi jälle lolliks teha suur aitäh, härra Soole, teile on sinise kaardi küsimus. härra Etrich kas te nõustute sellega, jah? härra Edrich? jah, aitäh. mind integreerib see, te ütlesite, et tahate palju seda ja toda ja tõepoolest eelarve on ambitsioonikas ja suur ja üha kasvab. kas te usute, et kätte jõuab aeg, mil Euroopa Liidu eelarve võiks väheneda või samaks jääda? või nagu Monty Pythonis üha süüakse rohkem maksumaksjate raha ja üks päev siis äh, minnakse lõhki. Äh, ma tahaks teada, mis on teie arvamus selle kasvu kohta? For... suur aitäh selle küsimuse eest. siit võiks järgneda pikk arutelu ja võib-olla võiksime detailidest rääkida järgmise mitmeaastase finantsraamistiku käigus eelarve muidugi lõputult kasvada ei saa, sellepärast et ressursid on piiratud. aga eelarvel on kaks poolt, kulud ja sissetulekud, tulud. me peame eh, tulude osas eh, vaatama, mil moel me saame suurendada vähehaaval, mitte küll eh, tohutute sammudega, aga vähehaaval siis äh, Euroopa Liidu eelarvevahendeid, sellepärast et mina usun tugevamasse Euroopa Liitu erinevalt äh, teist. ning äh, sellest tulenevalt ma usun, meil on vaja ka rohkem vahendeid, suuremat eelarvet. suur aitäh teile, palun proua Niir Jada. suur aitäh. esmalt ma tahaksin et volinik vähemalt teeks nägu, et ta kuulab seda, mida me räägime, sellepärast et väga oluline on meid kuulata, selle asemel, et siin telefoni otsas olla või ringi kõndida, see on päris solvav, et te meid ei kuule. järgmine kord, kui meie komisjoni tulete, siis võib juhtuda samamoodi ja meie teid ei kuula samuti. nii ehk nii, olgugi et te mind ei kuula, siis mina olen kuulanud teisi liikmeid ma tunnen väga suurt headmeelt proua Holmeieri raporti üle, kogu töö üle, mis ta on teinud. samuti mulle avaldab äh, suurt headmeelt selle, et minu muudatusettepanekuga on äh, nõustuti PISA Interregi programmide rahastamise kohta. loodetavasti see toetus ka jätkub, sellepärast et meil on ees tohutud väljakutsed seoses Brexitiga. tuleb ka mõista, et siin ei ole liiga piisavalt kliimamuutuste jaoks, liiga palju kulutatakse kaitseküsimustele, ma usun, tegelikult igasugused kulutused kaitsevaldkonnas on liiast. neutraalsed riigid selle üle headmelt ei tunne, aga me alus, arutame seda komisjonis. meie kalurid seisavad silmitsi tohutute väljakutsetega, samuti põllumehed ning kui me rääkisime äh, Brexiti kavadest, siis tegelikult seal ei olnud ka mitte midagi eriti põnevat. sellepärast, et jah, võib-olla meil on lennukid, aga meil ei ole langevarje, kõik sõltub sellest, kas britid nõustuvad meiega või mitte. ja kui nad mitte millegagi ei nõustu, siis tekivad meil tohutud probleemid, ma ei teagi, millised võiksid olla praktilised lahendused kuidas me tuleme toime selliste väljakutsetega, mis kaasnevad Brexitiga, üha lähemale tuleb äh, saatuslik tähtpäev ja on äh, šansse, et nad ei hoia kinni antud lubadustest, ei maksa raha. minu aeg on otsas, aga tõesti väga hea, et nüüd lõpuks ometigi kuulasite mind. härra Etrich. aitäh erinevalt äh, eelkõnelejast mind ei häiri, kui äh, volinik telefoniga räägib, minu arvates tahab kihla vedada mõnede asjade peale, mis siin kirjas on. tegemist on tõesti väga ambitsioonika eelarve ettepanek, väga palju täiendavaid kulusid ja äh, see Erasmusele antakse rohkem raha juurde, vabale liikumisele rohkem raha, rohkem raha halduseelarveks ja loomulikult sõjalisteks kulutusteks sellepärast et eh, see ei olevat ka mingi pettekujutelm, aga punktis kakskümmend kaheksa on midagi, mis on tõesti oluline. Ühendkuningriik eh, maksab üsna palju nendesse plaanidesse, kuulge Eh, hetkel ei tea keegi, mis täpselt juhtub, jah, teil on vedanud, teil, meil on Theresa May, kes teie lõõ otsas tantsib ja meil on laboristid, kes on teie sõbrad. jah, tõenäoliselt te olete hästi panustanud, aga tegelikult valitseb praegu täielik kaos eh, kes BBC parlamendikanalit vaatab või Briti ajalehti loeb, näeb, et on täielik kaos ja võib täiesti juhtuda et kõik eh, erakonnad oma eh, argade juhtidega lõhenuvad ja siis tuleb keegi, kes kuulab, mida Briti rahvas ütleb ja nemad ei ole valmis miljoneid naelu hea tahte žestina siia eh, virutama, kui kodus on probleeme lahendada. jah, ma saan aru, miks te selle riski peale olete läinud ja miks te eeldatavat Briti raha äh, kulutate, aga äh, äh, hasartmängijad ei saa kunagi tulemuse peale lõplikult kindel olla, võib juhtuda, et Briti valijad ütlevad ei. härra Olbricht. lugupeetud president, lugupeetud volinik me räägime siin praegu kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarvest, tegemist on väga keerulise eelarvega kogu Euroopa Liidu jaoks. ja see on põhjus, miks me peaksime tänama proua Hallmeierit, et ta sellise ülesande enda õlule võttis, miks see on raske eelarve? see on äh, kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta finantsraamistiku viimane aasta loomulikult äh, me peame seisma silmitsi väga paljude arvetega nende projektide eest, mis varasematel aastatel läbi viidi. kaks tuhat kakskümmend on äh, ka aasta, mil eelarve suureneb, nagu siin juba räägiti, see on äh, raske aasta ka selle poolest, et see on aasta, kus me peame toime tulema Brexiti tagajärgedega ja ebakindlate tagajärgedega, nagu minu väga ausameelne eelkõneleja ütles, me seisame silmitsi kaosega. ja me peame eelarve koostama niimoodi, et me saame kohandada selle ettearvamatutele ja kaootilistele stsenaariumitele me ei saa välistada seda, et kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarvet tuleb muuta, sõltuvalt sellest, kuidas asjad Brexitiga lähevad ja tegemist on eelarvega, mis eh, on ette valmistatud paralleelselt eh, tööga, mida tehakse uue finantsraamistiku kallal. ja huvitav on selle eelarve juures see, et eh, siia on sisse viidud mõned elemendid, mida tahame alles kasutusele võtta pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, nii et, et tegemist on justkui homse eelarvega, mida me juba täna kasutame me ei hakka ootama aastani kaks tuhat kakskümmend üks. ja seetõttu tahaksin rõhutada, et meil on vaja eh, toetada neid projekte, mis on suunatud arengule ja arendustegevusele nagu Erasmus ja Horisont kaks tuhat kakskümmend me räägime sellest, et meil on vaja äh, tugevdada Erasmust, äh, kolmekordistada vahendeid aastaks kaks tuhat kakskümmend üks, aga me peame seda alustama juba kahe tuhande kahekümnendal aastal. ja üks asi, mis on veel väga huvitav, ähm, me äh, tahame ka suurendada kaitsekulutusteks eraldatavaid summasid kaks tuhat kakskümmend on ka ettevalmistav aasta järgmiseks finantsraamistikuks, me ei ole ainult aasta, mis eelmise aasta kokku võtab. ja kui me räägime innovaatilistest lahendustest, jah, kindlasti kliimamuutustega seonduvad teemad on samuti olulised. kaks tuhat kakskümmend on ebakindel aasta seo-, Brexiti tõttu aga meil on ka kulutused suurenenud ja tegemist on ka justkui silla aastaga kahe finantsraamistiku vahel ja seetõttu on äärmiselt äh, keeruline eelarve meie ees ja sellest sõltub ka see, mis järgmises finantsraamistikus juhtub, aitäh, aitäh. Äh, proua Toma järgmisena. aitäh, lugupeetud president, tahaksin kõigepealt tänada Monika Hallmeierit äh, selle eest, et ta oskas meid kuulata ja teha vajalikke kompromisse kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve on viimane kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta finantsraamistiku eelarve ja parlament eh, tegene-, tegeleb eh, jällegi oma prioriteetide kehtestamisega. Eh, kallis härra Eferich, te olete juba ära läinud, väga kahju, aga ma tahtsin teile öelda, et vaatamata sellele, mida te kinnitasite, Euroopa Liidu eelarve on pidevalt tegelikult vähenenud äh, äh, härra volinik, äh, ma, te valmistasite mulle pettumust. ma nii väga oleksin tahtnud loota, et parlamendi ja nõukogu vahel ei oleks lahkhelisid. ma ei tahaks, et komisjon oleks kogu aeg eelarveküsimustes valitsustevahelise loogika lainel. ma tahaksin olla veendunud, et parlament äh, äh, hääletab selle eelarve poolt ainult siis, kui võitlus eks äh, kliimamuutustega ette nähtud vahendeid suurendavad. ma tahaksin nii väga, et kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve näeks ette rohkem vahendeid äh, asüülitaotlejate integreerimiseks ja äh, ka meie rändepoliitika eksternaliseerimisele. ma olen mures Euroopa projekti pärast ja ma väga tahaksin, äh, et uued väljakutsed saaksid ka uute rahaliste vahenditega kaetud Äh, sellepärast, et Euroopa Parlament ei ole nõus sellega, et uusi prioriteete rahastatakse solidaarsuspoliitika arvelt. ma tahan, et Brexit ei oleks ettekäändeks selleks, et vähendada Euroopa Liidu eelarvet. ma tahaksin väga teid kõige selle vajalikkuses veenda Äh, äh, meie eelarve on probleemides ja me peame pöörama tähelepanu ka võrdõiguslikkusele küsimustele. ma soovin proua Holmajärile edu, et ta saavutaks selle eelarve, mis on nende ambitsioonide kõrgusel, mis meil on. proua Holmajär, äh, teil on väga palju tööd teha, aitäh. aitäh, härra Tarand järgmisena aitäh, lugupeetud president. loomulikult on mul ette valmistatud ka oma sõnavõtt, kus öeldakse, et need suunised sisaldavad väga olulisi prioriteete nagu noorus, kliimamuutused, väga suur rõhk on kaitsekulutustel ja nüüd äh, paneksin oma ettevalmistatud sõnavõtu äh, kõrvale ja ütlen, et äh, mina erinevalt rohelistest ei ole eriti mures kaitsekulutuste pärast, sellepärast et hea kaitse on tegelikult väga hea suunis. ja räägi nüüd südamest, härra president, ja mitte niivõrd eelarvest tahaksin juhtida tähelepanu äh, erinevate äh, proua Nirjadale ja härra Eferitšile, kes ütlesid, et volinik ei kuula. härra Oettinger tegelikult äh, sai just nimelt infot Brexiti kohta ja ta sai neid uudiseid vasakust kõrvast ja kuulas parema kõrvaga. muide, härra Eferits, kus te olete, kuulate või ei kuula? jah, peab oskama korraga mitut asja teha, muidu ei saagi volinikuks. aga nüüd lähen eelarve küsi-, juurde. väga suur au on olnud olla eelarvekomisjonist, õppida härra Fernandeselt, Olbrichtilt, Depreelt, meie suurepäraselt raportöörilt Monika Hallmeierilt ja proua Kardja Saballilt ja paljudelt teistelt ja isegi härra Kölmelilt, kes on väga hea majandusteadlane. aga me ei ole kunagi äh, saavutanud seda, mida me kliimamuutuste poliitikas äh, lootsime ja ma tahaksin öelda, äh, et sellele reedel toimub ka koolide protestiaktsioon Eestis esimest korda, minu äh, poeg osaleb ka, minu isa, kes oli enne en, siin parlamendis kunagi, on kliimateadlasena samuti seal kohal, kus ta, kus peaksin mina olema, loomulikult olen mina ka koos nendega ja seetõttu äh, esitan ma ALDE muudatusettepaneku, mis äh, paneb äh, võrdusmärgi Pariisi kliimaleppe ja tulevaste kaubanduslepete vahele. Bravo Aldele! ja sellega ma nüüd lõpetan, härra president, ma tean, et me oleme ajast maha jäänud ja äh, härra Debre ütles, et see võib-olla on tema viimane äh, eelarvekõne, minu oma ilmselt ka. ajad on hirmsad, aga kliimamuutuste vallas me peame leidma lahenduse ja mina Äh, ei hakka tegema midagi sellist, mida Euroopa vastased sooviksid. aitäh. härra Marias, teil on sõna. aitäh, lugupeetud president. kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve on raske ja äh, väljakutsuv. me kõik teame, millised on need probleemid, mis meie ees Brexiti tõttu seisavad aga me peaksime keskenduma sellele, äh, kuidas see eelarve aitab noori ja naisi me peaksime prioriteetseks pidama innovatsiooni ja teadusuuringuid, et meil oleks majanduskasv, mis loob töökohti. me peame looma töökohti noortele inimestele. noored on äh, kõige olulisemad, nemad võitlevad kliimamuutuste vastu mina tervitan nende meeleavaldusi eh, kliimakaitseks, nad saadavad väga selge sõnumi me peame neid aitama läbi Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi, me peame aitama teadusasutusi ja ülikoole, nii et noored inimesed saaksid õppida ning me peaksime andma palju rohkem vahendeid eh, noorte tööhõiveks. kõik Euroopa Liidu poliitikad peaksid aitama ka naisi me peaksime silmas pidama, volinik Oettinger, seda, et meil on vaja toetada Euroopa Liidu poliitikat, mis sisaldab soo võr-, soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist, niimoodi saavutame võrdsuse eh, sugude vahel ja aitäh, et lasite mul kõneaega ületada. ja härra Oettinger, palun lugupeetud daamid ja härrad. tänased, teie tänased sõnavõtud näitavad, et eh, komisjoni töö on vilja kandnud, meie eelarve järgmiseks aastaks eh, me esitame teile eh, paari nädala pärast oma eelarve ettepaneku ja see loodetavasti leiab nii parlamendi kui ka nõukogu toetuse ja siis saame selle ettepaneku baasilt edasi minna. ja ma võtan parlamendi äh, ootusi tõsiselt, et me äh, Brexitit äh, ja kõike muud eelarvet kavandades arvesse võtame. Noh, järgnevatel päevadel saate rohkem teada. aga võite olla kindlad, et kaks tuhat kakskümmend eelarve ettepanek sõltub sellest, kas Ühendkuningriik on valmis kaks tuhat kakskümmend eelarve kavas osalema kõigi kohustustega või siis tuleb leppeta Brexit, mis, mille tagajärjed on siis niisugused, et järgmisel aastal Londonilt mingeid makseid ei tule, aga seetõttu, seevastu ei äh, võimaldada neile ka osalust mingites programmides. meie õiguslik hinnang on sõltumatu, sellele me leiame, et et sõltumata sellest, mis seal otsustatakse, eelarveraam kaks tuhat kakskümmend aastaks on kohustuslik kõigile kahekümne kaheksale liikmesriigile, sest see võeti vastu kaks tuhat kolmteist ja seetõttu tuleb lähtuda sellest, et kõik õigused ja kohustused kehtivad kuni aasta kaks tuhat kakskümmend lõpule, lõpuni. ettevaatusprintsiibi põhjal aga võib äh, juhtuda nii, et et äh, hiliskevadel tehakse eelarve ettepanek, mis lähtub sellest, et britid ei osale, ei tule neilt makseid ega saa nemad ka makseid. mis tähendab, et kaksteist miljardit eurot on puudu sellisel juhul. ning siis peame me komisjonina arvestama oma ettepanekus selle lüngaga ning selle täitma. no ma ei hakka praegu rääkima kaks tuhat üheksateist eelarveaasta lõpetamisest, aga väga võimalik, et äh, mõne päeva pärast tuleb siin parlamendis hakata arutama paranduseelarvet kaks tuhat üheksateist aasta eelarvele selleks, et katta kuue miljardi suurust lünka näiteks, ütleme, kaksteist miljardit järgmisel aastal, kuus miljardit käesoleval aastal. ning ainus tasand Euroopas, kellel ei ole õigust võlgu võtta, on Euroopa tasand. liikmesriikidel on õigus ja võimalus võlgu võtta, regioonidel samuti, omavalitsustel ka meil aga Euroopa Liidu tasandil on ainult kohustus iga päev hoida oma kulud ja tulud tasakaalus. ning tee laenu järgi panka on meie jaoks suletud. veel kord, võib-olla siis tekib olukord, kus me peame alustama läbirääkimisi järgnevatel päevadel komisjonina ettepaneku tegemise üle selleks, kuidas täita kuus miljardit lünka sel aastal ja kaksteist miljardit järgmisel aastal. ning niipea, kui siin natuke suurem, natuke rohkem selgust tuleb Londonist, pöördun selles küsimuses tagasi ja räägin teile sellest. Brexiti lünga osas järgmise aastakümne jaoks komisjonina oleme juba teinud ettepaneku Brexiti lünk viiskümmend protsenti äh, sellest täidavad kärped ja viiskümmend protsenti tuleb liikmesriikidelt suuremate sissemaksete arvelt. kui see on vastuvõetav, siis võib sellest samast põhimõttest lähtuda ka kaks tuhat üheksateist ja kaks tuhat kakskümmend lünkadega seoses. kuus miljardit käesoleval aastal paranduseelarve vormis, kolm miljardit siis täiendavaid sissemakseid ja kolm miljardit kärpeid. oleks võimalik niimoodi see lünk täita, nii et kaksteist miljardit järgmisel aastal, niimoodi, et kuus miljardit kärbete arvelt ja kuus miljardit suuremate sissemaksete arvelt kolleeg Nerjata kritiseeris mind, sellepärast et ma, mul telefonikõne olin, oli. ma ei uskunud lihtsalt seda tulemust alamkojas ja sellepärast ma pidin küsima. aga ma kuulasin kaks kolmandikku sõnavõtte ära. aga teie teinekord ei kuula mind üldse, näiteks praegu ka. et komisjoni ei austata, aga demokraatia on usutav ainult siis, kui kritiseeritakse ja samas ollakse kohal selleks, et vastuseid kuulata ja vastupidi. saadik Etheridge ründas mind polemiseerivalt. väitis, et Euroopa eelarvekulud on tohutud. aga iga kodanik Euroopas, kes teenib sada eurot kas mingi investeeringu või oma tööga, sellest sajast eurost maksab viiskümmend eurot maksude, lõivude ja muude kohustuslike maksetena ära. no on keskmiselt Euroopas niimoodi, viiskümmend protsenti. ning nendest viiekümnest eurost üks euro läheb Euroopa Liidu eelarvesse. see tähendab nelikümmend üheksa eurot jääb Londonisse, Pariisi, Berliini, Roomasse, Glasgow'sse, Stuttgarti või siis sotsiaalkindlustussüsteemidesse. üks euro viiekümnest läheb Euroopale, nelikümmend üheksa jääb liikmesriikidele, regioonidele, omavalitsustele, sotsiaalkindlustussüsteemidele. seetõttu usun ma, et Euroopa on väärt seda ühte eurot viiekümnest, vähemalt. sest Euroopa suudab luua lisaväärtust ja me peame seda näitama ja me oleme näidanud Erasmus plussiga noortele, kes saavad praegu kogeda Euroopat teadus-arendusprojektide rahastamisega, mis, mida ülikoolidega liikmesriigid ei suudaks üksi finantseerida Mm, ei suudaks konkureerida siin Google'i ja Facebooki ja teiste internetihiidudega. ma loodan, et Ühendkuningriik äh, hakkab tegema koostööd teadus-arendusvaldkonnas Euroopa Liiduga tulevikus. me soovime, et Oxford ja Cambridge jääksid meie, meie liitlasteks ja sa-, säilitaksid meiega ühenduse. lisaväärtus on see ülesanne, mis Euroopal tuleb saavutada, selle äh, ühe euro eest, millest ma rääkisin. ning seda me üritame oma eelarve ettepanekuga ka järgida. kolleeg Olbrichti ettepanek oli või mõte oli väga oluline minu meelest ka, et kaks tuhat kakskümmend on viimane aasta, eh, küll praeguses eh, raamistikus, aga ka silda aasta järgmisesse raamistikku sest mõned programmid, mis praegu käivad, on juba pilootprogrammid järgmise ajakohastatud eelarveraamistiku peale üleminekuks ning me peame seda läbirääkimistel arvestama. suur tänu teile sõnavõttude eest, suur tänu koordineerimise eest proua Hoolmeierile, me kaalume hoolikalt seda, mida parlament otsustab ning hiljemalt hiliskevadel esitame omalt poolt ettepaneku mis loodetavasti ei sisalda väga drama-, ei, ei pea arvestama Brexiti dramaatiliste eh, tagajärgedega. loodame, et neid dramaatilisi tagajärgi ei tule. ning loodan, et eelarveeksperdid parlamendis, kes praegu selle küsim-, neid, nende küsimustega on tegelenud, on olemas ka järgmises parlamendis, valitakse tagasi. tänan väga häid ja näidete eest, tänan eh, tänan parlamendisaadik Tarandit tema kollegiaalse ja hea töö eest, õiglase äh, lähenemise eest, sõltumata erakondlikust kuuluvusest. aitäh! suur tänu, lugupeetud volinik äh, proua Holmeier! austatud president, austatud volinik, head kolleegid! kõigepealt suur-suur tänu selle väga intensiivse ja asjaliku arutelu eest. seoses Brexitiga tunnistan, et kolmsada kaksteist kuni kolmsada kaheksa vastu äh, on kohutav tulemus. sest nüüd, sest see, me, me oleme siin kaose äärel. ning äh, arvestades, et, et me oleme ju aastaid ühiseid eesmärke jälginud ning äh, selles plaanis on see tulemus äh, väga, no see on usk, uskumatu. ma loodan, et siiski mõistus võidutseb lõpuks, sellepärast et Ühendkuningriik, äh, Ühendkuningriigi huvide, huvides ei ole mitte ainult Horisont Euroopas osaleda, vaid ka teha koostööd julgeoleku valdkonnas ning Ühendkuningriik on huvitunud paljudes valdkondades koostöö tegemisest viimasel ajal, sest nüüd nähakse, kui oluline see on, varem tundub, et seda ei mõistetud. ma loodan, et mõistus võidutseb, nagu ma ütlesin, ning meil tekib võimalus korrakohaselt hakata uuel alusel koostööd arutama. paar lauset äh, seoses variraportööride öelduga. ma usun, et meie oluline ülesanne on üheskoos seista nõukogule vastu ja toetada komisjoni, et tagada piisav finantseerimine vajalikes valdkondades. ma mõistan, et rohelised eh, nagu võib-olla pa-, Pavlovi refleksina võiks isegi öelda, on kaitsepoliitika vastu, aga väita, et kõik Euroopa eh, kulutused on eh, kolm või neli korda suuremad kui liikmesriikides, on, saadab väljapoole hoopis vale sõnumi meie mõte on, on luua sünergiat, mitte dubleerida või tripleerida kulutusi. meie mõte on üheskoos rakendada mm, uuringuid valdkondades, kus, kus muidu iga riik peaks sedasama tegema ja, ja mitmekordselt selle eest maksma ma näeksin hea meelega, head kolleegid, et meil oleks julgust niisugustel Euroopale rasketel aegadel tuumvaldkondades seljad kokku panna ja mitte hakata vaidlema. ning äh, niimoodi oleks meie seisukoht liikmesriikide suhtes tugevam ning me suudaksime rohkem õigeid asju läbi suruda ning äh, arvestada selle lisaväärtusega, mida meil on üheskoos võimalik luua ja kasutada, aitäh. suur tänu. ja sellega on see arutelu lõppenud, hääletus toimub homme järgmine päevakorrapunkt on komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus olukorra kohta äh, Nicaraguas. Äh, kõrge esindaja nimel võtab sõna härra Mimitsa suur tänu, president, lugupeetud parlamendiliikmed, aitäh selle võimaluse eest arutada olukorda Nicaraguas ning aitäh suurepärase koostöö eest viimastel nädalatel. välisteenistus ja Euroopa Parlament on käsikäes tööd teinud praktikas näidates, kuidas erinevad institutsioonid saavad teha koostööd ühise eesmärgi nimel. sooviksin samuti tänada Roman Hauregid äh, oma jõulise pühendumise ning Euroopa Parlamendi delegatsiooni juhtimisest riiki. olukord Nicaraguas on endiselt pingeline, kuigi äh, suur osa vägivaldsest äh, mahasurumisest on möödunud, on väga palju poliitvange, kes on ebaseaduslikult kinni peetud. mitmed neist äh, on saanud terrorismisüüdistuse selle eest, et nad on osalenud meeleavaldustel vanglatingimused on mitmetel vangidel vastuvõetamatud. kodanikuühendused ning sõltumatud ajakirjanikud on jätkuvalt surve all ja mitmete juriidiline staatus on peatatud. Euroopa Liit on selgelt hukka mõistnud sellise olukorra hiljuti ka üldasjade nõukogu järeldustes. me oleme kutsunud ametivõime üles vabastama kõiki poliitvange ning tagama vajalikud menetluse ja normaalsed tingimused kõigile. me oleme julgustanud äh, tõelise dialoogi äh, käivitumist ning poliitiliste reformide läbiviimist, me oleme valmis kõiki poliitikavahendeid kasutama selleks, et reageerida arengutele selles riigis ad hoc delegatsioon Euroopa Parlamendi härra Hauregi juhtimisel, millega olid kaasas ka meie delegatsiooni juht äh, Manaugas, panustas olulisel viisil, viisil selleks, et seda sõnumit äh, võimendada. mul on hea meel, et teil oli äh, täielik programmiline kohtumine opositsiooni, vabaühendustega, sõltumatute ajakirjanikega, ohvrite peredega ja vangidega äh, piiramatu juurdepääs vangidele ning võimalus otseselt kõneleda ka president Ortega ja tema abikaasaga, asepresident Murillaga Need olid tihtipeale pingelised ja emotsionaalsed kohtumised ning oli vaja väga palju julgust ja järjekindlust nende korraldamiseks, aga tegemist oli vajalike sammudega. ja meil on, me oleme väga tänulikud tehtud töö eest. mõned hiljutised sündmused annavad meile lootust ning ma olen veendunud, et meie töö on panustanud positiivsema kliima loomisel esiteks, Nicaragua valitsus viis läbi kõrgetasemelisi kohtumisi Ameerika riikide organisatsiooniga, mõningate rahvusvaheliste osapooltega ja ettevõtjatega. teiseks, sada vangi saadeti koju koduarresti. see oli üks taotlusi Euroopa Parlamendi delegatsiooni poolt äh, president Ortegale ja seejärel kohtumised opositsioonijuhtidega algusid kahekümne seitsmendal veebruaril, need esialgsed kohtumised on viinud teekaardi vastuvõtmisi, kus on paika pandud reeglid läbirääkimiste protsessiks, võimalus äh, rahvusvaheliste osapoolte kaasamisel selleks, et saavutada kokkulepped, on endiselt päevakorras nagu ka võimalikud tingimused täiendavate vangide vabastamiseks. me oleme valmis tehnilist toetust kaaluma eh, ja vahendamist, kui see peaks osutuma vajalikuks. ÜRO, Ameerika riikide organisatsioon ja Euroopa Liit võib-olla äh, hakkavad tulevikus olema protsessiga seotud. kuigi tegemist on julgustavate arengutega võrreldes eh, paari nädala taguse ajaga, oleme me endiselt väga ettevaatlikud, me ei tea, kui tõsiselt valitsus võtab põhiõiguste taastamist, nagu see põhiseaduses kirjas on, eriti mis puudutab kogunemise väljendusvabadust. politsei kohalolek on endiselt väga jõuline, karistusrežiimi muutmine sajale vangile on positiivne samm, aga me ei unusta, et enam kui kuussada 600 vangi on endiselt vangistatud tihtipeale ebainimlikes tingimustes ja osad neist näljastreiki pidamas. me ei unusta ka seda, et äh, vaja on tagada õiglane kohtumõistmine, nii nagu äh, Nicaragua põhiseadus ette näeb. sellepärast kodanikuühendus seisab kodanike, vangide õiguste ja vabastamise eest. me peame vaatama, kui kaugele valitsus on valmis minema selleks, et opositsiooni nõudmistele järele anda ja poliitilisi reforme ellu viia. kohalike äh, valimiste korraldamine rannikualal ei äh, näidanud äh, teistsugust käitumist ja ma loodan, et äh, aprillis toimuvad ülem- ja kõrgema kohtu valimised aitavad ähm, äh, suhtumist muuta. opositsioon äh, peab samuti õppima kaks tuhat kaheksateist aasta juuli ebaõnnestunud dialoogist. me soovime tulemustele orienteeritud läbirääkimisi, mis võimaldab Nicaragua kodanikel leida esindatust äh, Äh, õiglust ja saavad vabalt äh, valida oma riigi tulevikku. vaatamata õigustatud kahtlustele selle riigi äh, edasiminekule, avatud haavadele, mitmetele mm, ohvritele, kes nõuavad õiglust, julgustame me praeguseid samme me ootame läbirääkimisi ning täiendavaid konkreetseid märke valitsuse poolt, kuna see on parim viis saavutada rahumeelne eh, väljapääs praegusest kriisist. meie, eurooplased, oleme valvsad reageerimaks eh, täiendavatele inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete eh, olukorra halvenemisele. me jätkame äh, positiivsete sammude jälgimist poliitilise lahenduse leidmiseni kriisis koos meie rahvusvaheliste partneritega. sooviksin taas kord tänada Euroopa Parlamenti. Teie pühendumus on väga väärtuslik tulevastel nädalatel, aitäh! suur tänu, härra volinik, härra Salafranca, palun! suur tänu! Äh, juhataja, volinik, daamid ja härrad. Euroopa Parlament hääletab homme resolutsiooni, kus soovitakse, et Nicaragua Kesk-Ameerika assotsiatsioonilepingus äh, osalemine peatataks, soovime sanktsioone nendele, kes vastutavad äh, inimõiguste rikkumiste eest, mis endiselt riigis aset leiavad. meie külaskäigu ajal volinik jaanuarikuus oli Euroopa Parlamendil võimalik ähm, täheldada äh, nii äh, nagu ka sõltumatud eksperdid, et äh, UNHCR, kes ei ole saanud tagasi pöörduda ähm, riiki, et olukord, mis seal toimub, ei ole nõudmistega kooskõlas inimõiguste küsimuses. kolmekümne esimese mai resolutsioonis nentisime me mõrvad, äh, suvalised kinnipidamised, piinamised, õiguste rikkumised, äh, ajakirjandusvabaduse piiramine ja muu selline. me külastasime Nicaragua vanglaid ja raske on näha kahekümneaastaseid pikaajalises vangistuses. kahjuks äh, Eh, informatsioon, mille me Managost saime, nagu te teate, siis enam kui kuussada poliitvangi on endiselt eh, kinni peetud. naistevanglast on eh, näljastreik tänu halvale kohtlemisele ja mitmeid vange on väärkoheldud ning me ei suuda oma eesmärkide eest seista, kui me ei täida äh, inimeste lootusi Nicaraguas ja lihtsalt aktsepteerime seda olukorda. seega on ülioluline eh, dialoogi eh, viljakuse huvides eh, vabastada kõik poliitvangid ja ei tohi olla täiendavat tagakiusamist nende puhul, kes põhiõiguste ja vabaduste eest seisavad, nagu ajakirjandusvabadus ning volinik, meil on vaja teekaarte, kus on öeldud, et Nicaragua kodanikud saavad määrata oma saatust ja iseenda nimel rääkida. ma arvan, volinik, et siin parlamendis oleme me väga pühendunult töötanud ja väga kannatlikult, aga aeg on käes sõnadelt tegudeni minna. kahjuks ei ole olukord positiivselt kujunenud riigis, ei ole mingeid edusamme ja me peame olema sidusad oma põhimõtetega. käesoleval nädalal toimus meil arutelu mehhanismi osas, mida rakendada demokraatia klausli osas, see on suurepärane näide ning palun olge järjepidev otsuses, mille me võtame vastu homme, suur tänu. suur tänu, härra Salafranca, härra Hauregi, palun suur tänu, juhataja. mina sooviksin alustuseks tänada volinikku oma sõnavõtu eest, mis puudutas positiivset kommentaari meie koostöö, kahe institutsiooni koostöö osas ja tahaksin äh, midagi välja tuua, kui tohib kõik delegatsiooni liikmed, kes Nicaraguas käisid neljapäeva jooksul, olid väga tähelepanelikud selles osas, mida nad nägid ja kuulsid. ja alguseks tahaksin rõhutada, et meie oleme e, inimestega koos, mõtleme kaasa nende kannatustele, e, nendele, kelle e, lähedasi on mõrvatud, kelle lapsi on kinni peetud asjatult, tegemist on väga tõsise Äh, hukkamõistetava rünnakuga äh, vabaduse ja demokraatia äh, suhtes ja ma sooviksin pöörduda kolleegide poole vasakul pool, kes on teinud muudatusettepanekuid meie resolutsioonile, kus on öeldud, et ei tohiks olla USA sekkumist. mingit sekkumist ju ei toimugi. ja kui tohib, siis selgitaksin revolutsioon on äh, muutunud totalitaarseks, jah, revolutsioon leidis aset, aga see on muutunud totalitaarseks režiimiks. sellele revolutsioonile oli ajalooline põhjendus, aga nüüd äh, äh, rõhub see inimesi ja demokraatiat. mina olen alati olnud vasakpoolse mõtlemisega, alati toetanud vabadust, vasakpoolsed toetavad vabadust. Euroopa Parlament toetab nicaragualasi Euroopa Parlament toetab tõsist dialoogi ja loodame, et dialoog leiab aset. kolm tingimust, poliitvangid vabastada, ei tohi olla mingeid piiranguid vabadusel, peab olema vaba liikumine sotsiaalliikumistele ja juhtidele ja kolmandaks, rahvusvahelised vabaühendused peavad saama riiki tagasi pöörduda, sest need on äh, Äh, usaldusväärsed äh, organisatsioonid, kes on usaldusväärsed tunnistajad inimõiguste osas ning Euroopa Parlament äh, ütleb, et me aitame, kui me ütlesime seda ka härra Ortegale, kui on tõeline dialoog, teekaart vabaduse suunas, siis anname me abikäe, kui aga mitte, kui soovitakse lihtsalt inimesi karistada, siis rakendame me sanktsioone suur tänu, härra Hauregi ja järgmisena härra Temesmaker. jah, äh, voorzitter, äh, komissaris. aitäh, juhataja, härra volinik. opositsioon autoritaarsele režiimile, mida esindab Daniel Ortega, on mitmenäoline. üks sümboolseid nägusid on Alex Arnegas, kes on endine sportlane, noore sandinistana ta võitles Ortegaga koos diktaator Somoza vastu, aga vabanemine ühest diktaatorist tõi kahjuks võimule teise ja nüüd ta võitleb jälle äh, austuse märgiks äh, äh, politseivägivalla ohvrite vastu, inimesed kutsuvad teda El Maratonistaks, maratonimeheks. Ortega arvates on ta terrorist ja riigipööraja Äh, nagu ka no teine noor äh, juht Maie Koppens, kahekümne nelja aastane minu kaasmaalane, külastasime teda seal vanglas. Äh, näita inimestele, mis siin toimub, palus ta mul, me ei taha, et Nicaraguast saaks veel üks Venezuela. ta on lõpetanud just kolmeteistpäevase näljastreigi ja see on tema poolt tehtud käepael. ta on tugev, julge ja imetlusväärne. täna sain ma kirja tema Belgia päritolu isalt. tema tingimused on kohutavad. ilmselt tahavad riigile tulevikku, aga tulevikku ei tohi lasta vanglas hääbuda. Ortega, Ortega esindab minevikku, tsensorlust, vägivalda, see on ummik, ainuke variant on vabastada vangid, võidelda vabaduse eest, see on eeltingimus uueks riiklikuks dialoogiks, peaksid olema uued valimised, ütlesime seda kõike ka president Ortegale otse välja, aga me peame ise veel rohkem survet avaldama, see peab olema võimalik, eh, suunatud individuaalsete sanktsioonidega, meil on assotsiatsiooni kokkulepe, mis, milles on ka demokraatia klausel, ma loodan sellele, et me jääme truuks oma põhimõtetele ja et meie lepingud on midagi muud kui lihtsalt tükk paberit. aitäh. aitäh, härra Nart, palun. aitäh. Sergio Ramirez ja teised. Hugo Torres, Giocondo Hugo Torres, Brucknil, Rovera. Todos ellos on radicales opositores al. Need on kõik eh, radikaalsed Ortega valitsuse vastased. Need, kes leiavad, et eh, valitsus on imperialistlike jõudude ohvriks langenud, siis äh, ütlen teile, et need on need äh, sandinistadest kolleegid, kes võitlesid Somoza vastu, mina ise sain äh, lõunarindel vigastada, minul oli suur au seal olla. Need on äh, väejuhid ja ministrid sandinistide liikumises, mille Ortega on petnud. Nad on olnud barrikaadidel, on olnud vangis, neid on piinatud, nad jätkuvalt kaitsevad